darf Sie bitten, Platz zu nehmen, Herr. daamid ja härrad, palun võtke istet. Äh, aseesimees Dajani on ka õnneks äh, leidnud tee siia. Äh, mul on väga hea meel, et Ronald Schäfer on täna siin välisteenistuse direktor, kes vastutab äh, Ameerika mandri eest, tema räägib meile arengutest äh, Venezuelas, äh, sellest, äh, mida seal on ette võetud lepitustöö osas, välisteenistus on olnud ka viimastel päevadel kaasatud ja kui ma kuulen, et keegi on seal tõesti suurte edusammudega nüüd teel koju tagasi, siis on see ju hea ja me peame nüüd hoolitsema selle eest, et poliitilisest kriisist ei kasvaks välja humanitaarne kriis, tagada tuleb sotsiaalne rahu, sest muidu võib see kõik ka kuritegevuse kriisiks edasi areneda. tegemist on tõesti katastrofaalse olukorraga Äh, ühes äh, maailma kõige rikkamas riidis, riigis, kui vaadata nende maavarasid, sest äh, tegemist on riigiga, kus on selle planeedi kõige suuremad naftavarud. nii et see kõik paneb meid ka mõtlema, miks on lood nii, nagu nad on. me näeme, et toimub võitlus presidendi ja vahel, kes võitles, võitis presidendivalimised ja opositsiooni vahel, mis võitis parlamendivalimised ja mingit valmidust dialoogi pidada ei ole ja just sellepärast tulebki meil nüüd olla, tegeleda selle probleemiga. ja härra Schäfer, mul oleks hea meel, kui te, kui te räägiksite meile, kuidas teie näete neid äh, arenguid seal, eriti kuna nõukoguga järgmisel nädalal veel tegeleb Venezuelaga, teil on sõna. aitäh, härra esimees. Äh, aitäh ja tere päevast. Äh, mul on väga hea meel olla siin ja jätkata arutelusid Venezuela üle, sest te kõik mäletate, et et delegatsiooniga oleme me seda küsimust juba varem arutanud, nii et tegemist on sellise jätkuva menetlusega, kuhu on kaasatud nii äh, parlament, komisjon, kõrge esindaja kui ka välisteenistus. tegeleme siis riigiga, mis on tõesti äh, plahvatuse äärel, seal on poliitiline, majanduslik ja äh, ka sotsiaalne kriis äh, puhkemas. meil on kuus tuhat Euroopa Liidu kodanikku seal riigis ning äh, see riik mõjutab väga palju ka piirkondlikku stabiilsust. Ähm, ta mängib väga tähtsat rolli Kolumbia rahuprotsessis, ta on väga tä-, hästi ühendatud Kuubaga, nii et me peame selle kõigega arvestama, kui me räägime kriisist Venezuelas. Te olete päris hästi informeeritud sellest, mis riigis toimub, ma ei hakka sellest liiga palju rääkima, lihtsalt viimastest arengutest paari sõnaga. rahvusvahelisel areenil oleme me näinud arutelu äh, Ameerika riikide organisatsiooni üle, tegemist on siis organisatsiooniga, mis tegeleb põhiseaduslike ja demokraatia probleemidega Ameerika mandril Äh, peasekretäri aruanne oli päris selge, ta ütles, et Venezuelas on põhiseaduslikku korda rikutud, arutelud äh, Ameerika riikide organisatsiooni nõukogus ei ole aga toonud selget äh, otsust selle kohta, ei võetud vastu otsust sekkuda ja kasutada demokraatlikku hartat. ma ise käisin Santo Domingos kohal ja nägin mis seal toimub. Äh, välisminister Rodriguez Venezuelast oli ka kohal ja hoolimata tema avaldustest oli siiski näha jõupingutusi leidmaks uusi kommunikatsioonikanaleid äh, toimusid kahepoolsed läbirääkimised äh, välisminister Rodriguez'i ja äh, Kerry vahel, täpselt samamoodi ka äh, Tom Shannoniga, kes on siis ÜRO eriesindaja. Euroopa Liidu poole pealt meie oleme viimastel kuudel, tegelikult juba üle aasta otsinud teid olukorra parandamiseks ja me oleme pidevalt kutsunud üles kinni pidama erinevate institutsioonide pädevustest ja samamoodi oleme kutsunud üles dialoogile valitsuse ja parlamendi enamuse vahel selleks, et leida konstruktiivne lahendus, arvestades seda praegust takerdunud olukorda. mingit Äh, silma, silmaga nähtavaid edusamme siiamaani pole väga tehtud, aga kuna suur ähm, Lõuna-Ameerika piirkondlik organisatsioon on nüüd alustanud äh, dialoogi, valitsus on olnud äh, valmis seda pidama äh,, Dominikaani Vabariigiga kohtuti äh, juunikuus äh, Ernesto Zapatero endine äh, Hispaania peaminister äh, Jose Luis Zapatero, vabandust, ütleb kõneleja. Hispaania endine peaminister Leonel Fernandez, Dominikaani Vabariigi endine president ja härra Torrijos Palma endine eh, president eh, Nemad on mõlema poolega koostööd teinud selleks, et paika panna tegevuskava dialoogi jaoks ja mõlemad pooled siis ühe laua taha tuua selleks, et alustada poliitilist dialoogi selle kohta, kuidas kriisist välja tulla. seda on toetanud kõrge esindaja Federica Mogherini on kohtunud härra Zapateroga kaks korda ja ka on teinud avaldusi toetamaks dialoogi algust valitsuse ja opositsiooni vahel. pärast esimest kohtumist kui Dominikaani vabariigiga, kus, mida tegelikult ei saa kohtumiseks nimetada, on kohtutud veel ka Caracases ühel visiidil äh, Äh, Zapaterol oli võimalik kohtuda Leopoldo Lopesiga, tegemist on siis äh, äh, vangiga, kes vangistati pärast seda, kui ta oli meelt avaldanud valitsuse vastu. probleem on opositsiooniga. alles viimasel ajal oleme me nüüd opositsioonilt saanud märke või noh, pigem siis parlamentaarne enamus äh, ka opositsioon üritab nüüd ka leppida dialoogiga. Nad on äh, esitanud kaks kriteeriumit, mille puhul nad on valitsust nõus äh, tunnistama. esiteks Vatikani kaasamine äh, lepitajate meeskonda ja teiseks tuleks kaasata Ameerika riikide organisatsioon seda võin teile siis praegu öelda. Äh, tahaksin veel lisada, et kaks nädalat tagasi kõrge esindaja võttis vastu äh, proua Rodriguez'i endise äh, vabandust äh,, Venezuela välisministri ja nemad rääkisid sellest, äh, kuidas oleks võimalik olukorda lahendada kuidas äh, institutsioonide vahelist dialoogi edasi viia ja kuidas institutsioonide tööd parandada nii, et nad tegutseksid äh, Venezuela kodanike huvides. Te olete kindlasti lehtedest lugenud, et härra Zapatero käis uuesti Caracases. mul ei ole selle kohta veel mitte mingeid uudiseid, sellepärast et äh, äh, selle eest vastutav direktor on alles teilt tagasi, nii et äh, selline on asjade seis praegusel hetkel jõupingutused käivad, me näeme lootusekiiri dialoogi tekkimiseks ja me toetame seda. nõukogu kohtub, Välisasjade Nõukogu kohtub esmaspäeval ja arutab seda küsimust ja siis kõrge esindaja äh, kindlasti ütleb, et me peame tegema kõik endast oleneva selleks, et toetada institutsioonide vahelist dialoogi, selleks, et selles kriitilises olukorras jõutaks poliitilise lahenduseni, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Dias de Mera, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu, härra peadirektor. tõesti, ma olen nõus härra Brokiga tegemist on humanitaarkriisiga, äh, mida iseloomustab ka kuritegevus, peale selle on meil tegemist sotsiaalse kriisiga ja meil tuleb tunnistada, et äh, poliitilist tahet dialoogi pidada ei ole, vähemalt valitsuse poolt. aitäh, härra peadirektor, nii objektiivse analüüsi eest kõige hullemaks kriisiks on humanitaarne kriis. kogu maailm nägi eile, et äh, kriis ähm, et eile piir avati ja tuhanded Venezuela kodanikud läksid üle piiri selleks, et selle vähese rahaga, mis neil on, osta jahu, toiduõli, ravimeid äh, ning mähkmeid lastele. see Äh, iseloomustab väga hästi praegust humanitaarset kriisi. ja nüüd dialoogi kohta tõesti meil on väga hea meel, et proua Mogherini pingutab, isegi kui äh, proua Rodriguez on ta kuulutanud persona non grataks, proua Mogherini julge kõne mõistis ta samuti hukka selle, mida proua Mogherini eelmisel nädalal Strasbourgis pidas. peale selle on ta teinud veel samme, aga see, mida proua Rodriguez ütles, on öeldud ja nii see on. ja mis puudutab Vatikani, siis mul oleks tõesti väga hea meel, kui Vatikan kaasataks kriisi lahendamisse, aga härra peadirektor, te ise ütlesite ka seda ja mina läheksin isegi natukene kaugemale. nimelt äh, härra Zapatero on tõesti üles näidanud head tahet, äh, aga ta, tema abi ei soovitud, härra Kabila on öelnud, et tema kõhkleb selles ja ausalt öeldes ma leian, et see dialoogi tegevuskava äh, võib sattuda just tema tegevuse tõttu ohu alla. ja proua Mogherini kes on Euroopa diplomaatia kõige kõrgem esindaja, peab sellega arvestama selleks, et humanitaarset kriisi lahendada, mis on ju tegelikult poliitilise kriisi tulemus. aitäh, ütleb härra Assis. poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse olukorra halvenemine on tõesti muutunud dramaatiliseks, tegemist on humanitaarse kriisiga, kõigest on puutu. toiduainetest, ravimitest, põhilistest toiduainetest, tänavatel valitseb vägivald. tegemist on ühe maailma kõige ohtlikuma riigiga ja seda siis riigis, kus on väga palju maavarasid. me oleme praegusel hetkel äh, pankroti äärel. see riik on kokku kukkumas nii poliitiliselt kui ka sotsiaalselt. natukene aega tagasi ähm, võimul olijad ei näidanud mitte mingit valmidust üles kellegagi rääkida. parlamendis on põhiliselt opositsioonisaadikud ja on väga palju pingutatud selleks, et olukorda parandada Ehm, president on hoiatanud nüüd, et ta saadab parlamendi laiali, see oli tema lahendus probleemile. me peame väga selgelt äh, välja ütlema, et tegemist ei ole äh, tasakaalus olukorraga. me ei saa siin selgelt öelda, kes vastutab mille eest, ükskõik, kas me räägime siis valitsusest või opositsioonist. on väga palju poliitilisi vange Venezuela vangilates. me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et toetada dialoogi erinevate parteide vahel. ja mul on väga hea meel proua Mogherini algatuse üle. see, mida ta paar nädalat tagasi Euroopa Parlamendi ees ütles, oli tõesti väga selge ja ta tõesti üritab anda panust lahenduse leidmisele ja selle üle saab meil ainult hea meel olla endine Hispaania peaminister Zapatero on samamoodi üles näidanud head tahet, kuid heast tahtest ainuüksi ei piisa, ülesanne on raske. ülesanne on väga raske leida Venezuela jaoks lahendus. opositsioon peab ka sellest aru saama, peab aru saama, et, et ta peab olema, et Zapatero on hea vahendaja ja et tema on ka osa lahendusest. ja selles konfliktis on nüüd olukord tõesti selline, et mitte kõigil ei ole ühesugune vastutus tegemist on võimul oleva autokraadiga, kes soovib jääda võimule ja väga paljud opositsiooniliikmed on valitsuses. Mrs eh, Jimenez, please. proua Jimenez, palun järgmisena. Hola, queridos colegas. Uh, esperemos que estas reuniones puedan... Ah, tere hommikust, kallid kolleegid. Me loodame, et sellised koosolekud ka midagi endaga kaasad. Isegi kui on näha, millised isikud sellesse kriisi sekkuvad ja sellepärast on see võib-olla väga raske. ütlen seda, mida me oleme alati öelnud, aga tõesti, kannatus on katkemas äh, Kuuba toetuseta kõikide nende aastate jooksul ei olnud meil, ei oleks olnud meil võimalik mitte midagi ära teha, eriti kui tegemist on parempoolsete diktatuuridega. see kõik on läinud väga kaugele väga paljudes erinevates ühiskonna osades. ma ei ole ka väga optimistlik selles osas, mida Zapatero tahab siin praegu saavutada. mul on väga hea meel selle üle, et Hispaania valitsus saatis ta sinna, sest äh, muuhulgas äh, on tähtis äh, parteiülese poliitika järgimine. me loodame, et need probleemid lahendatakse koos selle toetusega, mida meie siit saame pakkuda. meil on vaja ka humanitaarset abi anda selleks, et riiki avada praegu rahvusvahelise abi jaoks nendel rasketel aegadel aitäh ja järgmisena härra Korvin Mikke, palun. aitäh, härra esimees. olukord Venezuelas on suurepäraseks näiteks selle kohta, et kui sotsialism viia Saharasse sisse, siis kahekümne aasta pärast on seal ka liiv otsas probleemiks on see, et äh, ainus asi, mida me saame Venezuelas teha, on leida äh, patriootlik kindral ja kinnitada talle, et me anname talle moraalset toetust, kui ta presidendi äh, toe-, tema toetajad ja opositsiooni vangi pistaks. nii nagu Pinochet seda Tšiilis tegi. aasta pärast Venezuela on, oleks siis kõige rikkam riik Ladina-Ameerikas. send ja mitte täis liiva, küsib härra Pasku. härra Tajani, palun. Grazie, signor president. suur tänu. loomulikult me tervitame Euroopa Liidu algatusi ja ka kõrge esindaja proua Mogherini algatusi ja Zapatero ette võetud aga kui me hakkame Venezuelast rääkima, siis Venezuela olukord ei ole sugugi stabiilne ja pigem halveneb iga päevaga. Ameerika eh, ettevõtted enam ei suuda seal jätkata, näiteks Clark pandi kinni sellepärast, et lihtsalt neil ei ole enam vajalikke ressursse. ettevõtted hakkavad end sulgema, sest nad ei saa arveldada enam valguvaluutas, neil ei ole toorainet. lisaks sellele on riigis humanitaarprobleeme, neil äh,, rahval ei ole toitu, lapsed surevad. majandussüsteem Venezuelas on praegu kokku kukkumas. inflatsioon on sada kakskümmend seitse protsenti Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel ega olukord on plahvatusohtlik ja me peame pea, palju rohkem ära tegema. me peame olema tugevamad, jõulisemad, sest äh, kui majandusolukord halveneb, riik kogub, äh, kukub kokku ja mida me siis edasi võime oodata, see on kodusõda. olukord on väga murettekitav. Euroopast tuleb siiski jõuline üleskutse esitada president Madurole, et ta tõesti hakkaks dialoogi pidama nende inimestega, kes on praegu niinimetatud opositsioonis. Venezuela on üks kõige naftarikkamaid riike maailmas ja vaatamata sellele on nende majandusolukord väga halb me lihtsalt ei, ei, ei suuda mõista, mis toimub ja see on tekitanud ka rahvusvahelisel tasandil tohutut segadust, seega ärgem unustagem, me oleme sekkunud ka Argentiina puhul, kui äh, Repsoli püüti natsionaliseerida, seega Euroopa Parlamendi seisukohti arvestatakse ja kui me ikkagi jõulise signaali saadame Venezuelasse, siis äh, loodetavasti nad mõistavad ka, et tuleb inimõigusi kaitsta, tuleb põhiõigusi kaitsta. nii palju Euroopa kodanikke tegelikult elab ju Venezuelas ja kõik nad kannatavad sellise valitsuse tegevuse pärast. väga tähtis on midagi palju selgemat välja öelda venezuelalastele. Muchísimas gracias. Como ya se ha dicho hoy aquí, como hemos dicho en. Claro, eh, López. siin parlamendis öeldu on juba mitu korda üle korratud, see puudutab demokraatiat, julgeolekut, puudutab esmatarbekaupu, eh, mis on kodanikele vajalikud Venezuelas, on räägitud Venezuela poliitilistest vangidest ja tegemist on täiesti avatud eh, konfliktiga, mis tekkis peale valimisi praegune olukord tegelikult on viinud riigi katastroofi äärele. rahvusvahelised organisatsioonid peavad nüüd püüdma kuidagi Venezuelat aidata, et leida kestlik lahendus probleemidele. muidugi on tervita, tervitatavad need algatused, mille on te, teinud proua Mogherini. Äh, oluline on näidata üles tahet ja olla nõudlik samas ja pidada dialoogi. me tahaksime ju näha, et, et need ettepanekud, mis lauale on pandud ne,, nendega hakatakse tegelema ja üks Hispaania endis peaminister tõesti ähm, võib väljendada Euroopa Liidu püüdlusi nendes küsimustes, püüdlusi lahendada rahvusvaheline konflikt. Hispaania on ähm, suur riik, kellel on väga tihedad ja väga tähtsad sidemed Venezuelaga ja meie fraktsioon on väga tähelepanelikult jälginud, mis toimub, äh, toimub Venezuelas, oleme jälginud ka, mida on ette võtnud äh, endine peaminister Zapatero, oleme Ladina-Ameerika riikidega olnud ühenduses ja me oleme täiesti veendunud, et Zapatero äh, soovib jõuda rahumeelse lahenduseni. Zapatera on rääkinud mitmest küsimusest, mille puhul meiegi jagame tema arvamust, nimelt põhiseaduskonflikt imperial,, jutt imperialismist, rahuprotsess, inimeste hukkumise vältimine, inflatsiooni ohjamine, seetõttu tõttu äh, väga tähtis on rahvaste põhivajadused rahuldada ja tagada rahvale põhiõigused ka valimisprotsessis. samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et rahval on väga palju relvi ja, ja, ja ma arvan, et tegelikult Venezuelat peaks toetama rahvusvahelise kogukonna poolt ma arvan ka, et me peame toetust näitama ise, kõik meie poliitilised pered peavad üles näitama head tahet ja toetama ka Zapaterot, kaasama kogu rahvusvahelise kogukonna, et probleeme Venezuelas lahendada. suur aitäh, härra Lopez, proua Gomes uh,! Oh, tudo foi dito por vários colegas sobre eh, a terrível situação e quando eu suur tänu. Venezuela olukord on tõesti kohutav, ma ei hakka sellest pikemalt rääkimagi. ja kõige hullem on see, et olukord aina halveneb. tegin ettepaneku, et Euroopa Parlament teeks midagi enamat. Euroopa Liit peaks midagi enamat tegema, peaks palju rohkem äh, ja aktiivsemalt tegutsema selleks, et konflikti lahendada me peaksime julgustama Venezuela dialoogi pidama ja ma kujutan ette, et Euroopa Parlament saaks palju rohkem ära teha. me peaksime pole rohkem, palju rohkem toetama ka proua Mogherini algatust. ja ma arvan, et eh, mina saan küll teda toetada, et tuleb usaldada härra Zapaterot, tuleb toetada härra Zapaterot ka tema töös. nüüd Äh, ja selleks, et äh, tõesti midagi rohkemat ära teha, peame saatma Venezuelasse äh, missiooni. tänan. Well, thank you very much. suur aitäh. järgmine kõneleja saab sõna, palun tahaksin tagasi tulla eh, nende sõnavõttude juurde, mida ma täna siin kuulsin. Eh, umbes viis parlamendisaadikut, väga vähe, käis tegelikult Venezuelas viimaste valimiste ajal ja eh, me jälgisime, vaatlesime valimisi ja saime aru, et et olu-, olukord oli väga ebakindel. juba järgmine päev peale valimisi oli kindel, et olukord on segane. ja nüüd kaheksa kuud hiljem võisime tõdeda, et Venezuela on läbi kukkunud riik. ja nüüd äh, olen ise ka Euroopa Parlamendis sõna võtnud mitu korda ja öelnud, et aitab juba nendest igasugustest kirjalikest deklaratsioonidest ja äh, Eh, ja leinaminutitest. mitte seda ei ole Venezuelale vaja, Venezuelasid on kaks. üks on Maduro Venezuela, see rõhuv, eh, rõhuja eh, Venezuela ja siis on rõhutavad tavalised inimesed, kellel ei ole süüa, kelle, kes ei suuda ennast kaitsta kuritegevuse eest. ja ma olen täiesti nõus Anna Koomesiga, et et me peaksime palju rohkem midagi tegema Venezuela jaoks. võib-olla kõik ei ole jälginud Venezuela arengut, aga meie Euroopa Parlamendis oleme siiski päris tugeval positsioonil ja juba mitu kuud olen ma rääkinud sellest, et me peame ametliku delegatsiooni saatma Venezuelasse, et olukorraga koha pealt tutvuda. ja ma ei ole seda ettepanekut tagasi võtnud, me peame täiesti kindlalt näitama, et me tahame midagi ära teha Venezuela jaoks. Euroopa rahvad soovivad toetada Venezuela rahvast. ja rahvas ootab ka meilt, et me midagi ette võtaksime. Venezuela rahvas samuti. kaks äh, Venezuela kodanikku äh, äh, võtsid minuga hiljuti ühendust Eh, nad eh, õnnitlesid meid muidugi jalgpallivõidu puhul, aga eh, nad ütlesid ka, et nende olukord on täiesti hädaotlik, nad saavad hukka seal, neid tuleb aidata. Uh, suur aitäh teile, härra Faria ja härra Schäfer, palun. Um, suur tänu. aitäh nende sõnavõttude eest aitäh nende ettepanekute, arvamuste eest. tõesti ähm, väga julgustav on näha seda, et, et kui te hindate olukorda Venezuelas ja räägite sellest, et tuleb aidata Venezuela rahvast, siis ma näen, et, et et Euroopa Liidu institutsioonide vahel on tekkinud teatud mõtteühtsus, komisjon, nõukogu, Euroopa Parlament on ühel lainel ja täiesti selge on see, et, et tuleb tunnistada ka, et rahuprotsess, mis viib konflikti lahenduseni, on väga keeruline. et tegelikult ei olegi keegi öelnud, et see on lihtne nüüd tahaksin toonitada seda, et kõrge esindaja toetab Luis Zapatero algatust eh, ja see on kooskõlas ka tema varasemate avaldustega. see on kooskõlas eh, sellega, mida Euroopa Liit peab tegema selleks, et tõesti olla rohkem kaasatud olukorra lahendamisel, et eh, kutsuda üles Venezuelat dialoogi pidama, Zapatero on kohtunud äh, välisministriga ja tõesti meie üleskutse dialoogi pidama mõlemale poolele on äh, väga tähtis, aga me ei ole jõudnud veel oma eesmärgini. Äh, ma tean ka, et ma olen kuulnud, et äh, Mogherini otsustab selle, millal Zapatero võib ja kuhu ta võib minna. päris nii ei ole, ta toetab igati Zapaterot ja tema äh, ettevõtmisi. Äh, see on see tee, mis on ette võetud ja see on täies kooskõlas nende hinnangutega, mis on Venezuela poli-, poliitilisele olukorrale antud. hiljuti on nähtud ka teatud märk arengutest, mis eh, võivad viia mõtestatud dialoogini. meil ei ole vaja dialoogi dialoogi pärast, me tahaksime, et, et see viiks ka kuhugile ja mitmed parlamendiliikmed, kes on enamuses, eh, on eh, andnud tunnistust sellest, et, et õhus on teatud märke äh, dialoogi suunas ja eh, mida meil siis praegu on vaja? meil on vaja teatud liiki dialoogi poole suunduda, eh, kaasates eh, siis inimesi poliitiliselt ja pikemaks perioodiks. meie välisteenistuses ja Frederica Mogherini ka tahame tõesti anda võimaluse selle dialoogi tekkimiseks, selle edasiarenemiseks, nii et me jõuaksime positiivse lahenduseni. tänan. suur aitäh, härra Schäfer. ja nüüd peame natukene ootama, kuni härra Lätšek tuleb ja siis jätkame oma, oma pea, päevakorraga. tänan.

darf Sie sehr herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt. ja nüüd äh, meie järgmine päevakorrapunkt. meil on äh, siin eesistuja esindaja, äh, Slovakkia välisminister kes räägib meile siis järgnevast poolest aastast, millest äh, pool kuud on juba läinud. Tei-, äh, teise poolaasta eesistumine on alati lihtsam, sellepärast et suvepuhkus äh, jääb sisse, aga ma kardan, et sel aastal ei ole ka suvepuhkuse ajal e-, erilist rahu. nii et tõenäoliselt tuleb huvitav eesistuja mul on väga hea meel, et äh, ka väli, Malta välisminister on siin. aitäh, et äh, te täna meie hulka tulnud olete. ja valmistate ette oma eesistumist järgmisel aastal ja mul, mul on hea meel äh, teiega järgmisel aastal head koostööd teha, sest ma näen, et te valmistate juba praegu väga tõsiselt oma eesistumist ette. ja härra Laitšak ei ole Brüsselis äh, äh, uus inimene, ma palusin, et ta räägiks meile eesistumisaja prioriteetidest, kindlasti naabruspoliitika on väga oluline teema ja välispoliitika ja rändeküsimused, aga palusin, kuna ta oli ka Varssavis et ta võiks meile rääkida sellest, mis seal toimus, eelkõige sellest, mis seonduvad Euroopa Liidu USA kokkulepetega. nii et äkki saaksite ka sellest rääkida. Teil on sõna, härra minister. aitäh, härra eesistuja. tere hommikust, lugupeetud äh, väliskomisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad jah, ma rääkisin äh, lühidalt eesistujaga NATO tippkohtumisest Varssavis äh, eelmise nädala lõpus ja ma ütlesin, et mul oli hea meel selle üle, et me saime allkirjastada deklaratsiooni NATO ja Euroopa Liidu vahel, see on hea, sellepärast et see tugevdab meie äh, võimest, võimekust, me leppisime kokku infovahetuses ja ühistes harju-, õppustes ja ühistes jõupingutustes rändeküsimuste lahendamisel, nii et ja kuna kaheksakümmend protsenti meie na-, äh, liikmetest, NATO ja Euroopa Liidu liikmetest on samad, siis äh, annab see, saadab see kindlasti hea signaali äh, välja. mul on hea meel täna siin olla ning ma tänan teid selle võimaluse eest tutvustada äh, teile Slovakkia eesistumise aja prioriteete ning rääkida Euroopa Liidu laienemise praegusest olukorrast ja teistest päevakajalistest rahvusvahelistest küsimustest. alustuseks tahaks öelda, et meie eesistumine tuleb väga olulisel hetkel. paljud näevad Euroop-, Ühendkuningriigi referendumi tulemust pöördepunktina Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu rahvaste jaoks. nii et me, need väljakutsed, millega me praegu silmitsi seisame, on pretsedenditud Äh, see paneb proovile mitte ainult Euroopa Liidu kogukonna ja ühendusena, vaid ka Euroopa identiteedi. Äh, praegu meil on vaja veelgi rohkem vastastikust empa-, empaatiat ja soovi kompromisse teha, rohkem kui kunagi varem. ja meil on vaja mõista ka seda rahulolematuse sõnumit, mida Euroopa Liidu kodanikud meile saadavad. Äh, seetõttu see eesistumine on äh, väga oluline äh, ka minu riigi jaoks kaksteist aastat pärast meie liitumist ja oluline on ka see, et me jagame vastutust Euroopa Liidu tuleviku eest. järgneva äh, kuue kuu jooksul on Slovakkia eesistuja äh, aus maakler. me tahame tulemusi saavutada nendes valdkondades, milles meie kodanikud ootavad tulemusi. seda on väga vaja, võttes arvesse neid väljakutseid nagu näiteks rändeküsimused, Euroopa, euroala majandus, ebastabiilsus Euroopa Liidu naabruses, terrorism ja ebakindel olukord pärast Ühendkuningriigi referendumit. Brexit ei ole ainult Ühendkuningriigi nähtus, see on pigem millegi sügavama äh, sümptom. me näeme seda, et on suurenev lõhe rahva ja Euroopa Liidu eliidi vahel, aga äh, on ka hirmu, et kaotatakse tööd, kultuuriline identiteet või kaob turvalisus. see kõik tuleb hirmust, et liidrid ei saa nende probleemide käsitlemisega hakkama. meil on äh, vaja äh, seda, et meie ühine projekt edeneks ja et rahvas toetaks seda, et rahva usaldus taas tõuseks ning äh, üks olulistest osadest selles stsenaariumis on see, et Ühendkuningriik jääks äh, lähedalt seotuks äh, Euroopa Liiduga, et me looksime tiheda partnerluse, kui Ühendkuningriik otsustab lahkuda, ehkki me teame, et läbirääkimisi ei saa alustada enne ametlikku teadaannet, ei saa ebakindlus kesta liiga kaua. mul on hea meel, et Bratislavas toimub mitteametlik tippkohtumine kuueteistkümnendal septembril, sealt me saame ilmselt ka Euroopa Liidu edasise suuna suuna kohta mõningaid juhtnööre meie eesistuja ei väida, et äh, meil on äh, imeretsept kõigi ühend, kõigi meie probleemide jaoks, aga me üritame neid lahendada, me tahame olla eelkõige pragmaatilised, sellepärast et on tõesti aeg äh, väga konkreetseid tulemusi saavutada. me tahame olla ühendajad, kuna on vaja lõhendada killustumist ja me tahame kuulata kodanike häält, me peame tegelema meie kodanike tõeliste probleemidega. seetõttu me tahame saavutada edusamme samm äh, kõigis äh, neljas äh, prioriteetses valdkonnas. esiteks tugevdada Euroopa majandust, teiseks moderniseerida ja laiendada ühtset turgu valdkondades nagu energeetika ja digitaalmajandus. kolmandaks tahame teha tööd selleks, et meil oleks jätkusuutlik rände- ja varjupaigapoliitika ning neljandaks tugevdada, toetada globaalselt tegutsevat Euroopat. lugupeetud esimees, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin teile tutvustada meie ähm, pikaajalist prioriteeti Euroopa Liidu laienemispoliitikat äh, Lääne-Balkanil me, praegune olukord äh, rõhutab lihtsalt seda, kui oluline on integratsioon ja tihe koostöö Türgi ja Lääne-Balkani riikidega. tegemist on piirkonnaga, mis on alati väga olulist rolli mänginud Euroopa stabiilsuse ja julgeoleku kujundamisel. Äh, ma tahaksin rõhutada seda, et laienemine on kõige tõhusam instrument selleks, et edendada vajalikke reforme, seetõttu ei ole mingit põhjust äh, nõrgestada seda muutvat jõudu ja seetõttu praegu on vaja säilitada seda äh, strateegilist investeeringut äh, Euroopa äh, stabiilsusesse ja edu, jõukusesse seda veelgi rohkem. meil on vaja arvesse võtta tegelikke edusamme. kiirus sõltub reformide läbiviimise kvaliteedist, mitte nende läbiviimise kiirusest ning me peame tagama selle, et Euroopa Liit täidab omapoolsed kohustused, kui tingimused on täidetud. meil ei ole vaja Äh, ebakindluse pikendamist, meil on vaja teie toetust selleks. ja äh, paljudes äh, kandidaatriikides on vaja veel väga palju reforme läbi viia, aga mõningates on väga häid reforme tehtud. meil on olnud valitsustevahelised konverentsid Montenegro ja Türgiga. Äh, Montenegro, äh, Türgiga avati peatükk kolmkümmend kolm ja Montenegroga kaksteist ja kolmteist. ma tahaksin tänada selle, äh, kiita selle tempo säilitamise eest. Türgi on äh, nii kandidaatriik kui oluline partner Euroopa Liidu jaoks. novembrikuisel tippkohtumisel Euroopa Liit ja Türgi äh, kinnitasid seda, et vaja on uut energiat äh, panna, saavutada läbirääki-, liitumisprotsessi no olulised valdkonnad on rändeküsimused, välis- ja julgeolekupoliitika, terrorismivastane võitlus, energeetika, majandus ja kaubandus meil on vaja tagada ka see, et Euroopa Liidu äh, Türgi äh, mm, rändekava äh, äh, ellu rakendataks. Türgi on paljudes valdkondades äh, ühenduse õigusliku ülevõtmisel teinud edusamme, aga praegu on väga palju probleeme seoses Türgi siseprobleemidega, demokraatiaga, õigusriigi küsimustega, vaja on austada põhivabadusi, vägivald kauge osas, kagu osas ning kurdi küsimus on samuti suureks probleemiks. Montenegro on kõige kaugemale jõudnud äh, laienemisriikidest ja teeb edasisi edusamme ja kaks uut äh, peatükki avati hiljuti. Ähm, tehti ka suuri edusamme äh, õigusriigi küsimustes väga oluline on see, et järgnevatel valimistel ei, valimistele ei järgneks reformide aeglustumist vaja oleks välja saata ka signaale, kui see nii läheb, et vaja on äh, säilitada hoogu. meil on vaja äh, autasustada neid, kes äh, teevad reforme ja mitte neid, kes reforme ei tee. seda pannakse kindlasti tähele ja kui mõni peatükk äh, suletakse, siis Podgorica kindlasti saab täiendavat äh, indu sellest. Serbia puhul ma olen kindel, et uus valitsus jätkab liikumist Euroopa Liidu kursil. mul on hea meel teatada, et kaks Äh, olulist äh, peatükki avata, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avatakse valitsustevahelisel konverentsil järgmisel äh, esmaspäeval. me pöörame olulist tähelepanu ka Serbia lubadusele normaliseerida suhteid Kosovoga ja parandada piirkondlikku koostööd, heanaaberlikke suhteid ning kindlasti on vaja Belgradi ja Pirstina dialoogi jätkata ning mõlemad riigid peaksid täitma oma kohustusi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 mis puudutab endise Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, siis mul on, ma olen väga mures ähm, hapra poliitilise olukorra pärast. juuni-juuli poliitiliste kokkulepete ellurakendamine ja ähm, pakiliste reformi prioriteetide elluviimine peaksid olema väga, kõige olulisemad. samal ajal on vaja luua tingimused äh, usaldusväärsete ja kaasavate valimiste jaoks ja eriprokuröri äh, takistamatu töö on väga oluline selleks, et taastada avalikkuse usaldus poliitilise süsteemi suhtes ja ta, tuua riik tagasi Euroopa Liiduga liitumise suunas. Albaania on teinud äh, edusamme ja on tegelenud viie peamise prioriteediga selleks, et avada äh, liitumisläbirääkimisi, aga vaja on täiendavaid edusamme, meil oleks vaja, vaja oleks kiiresti vastu võtta kohtusüsteemi reformipakett, kui äh, riik oma kohustusi täidab, siis peaks see peegelduma ka komisjoni sügiseses aruandes ja seetõttu me tahaksime mm, dets-, ähm, näha, et detsembris oleks võimalik äh, teha järgmine samm. mis puudutab Bosnia-Hertsegoviinat, siis mul on väga kahju, äh, et äh, riigi hoog on raugemas. Euroopa Liit on valmis riiki toetama, aga vaja oleks Kosovo puhul oleks äh, äh, vaja normaliseerida suhted Belgradiga, sellel ei ole alternatiivi. Kosovo poliitikud peaksid arendama konstruktiivset poliitilist dialoogi, mida oleks, mida on vaja selleks, et äh, äh Serbia omavalitsusüksuste assotsiatsioon luua ja et, ja kokku leppida edastustes edusammudes Euroopa Liidu reformi agenda puhul ähm,. Montenegroga on äh, ratifitseeritud piirileping ja äh, korralikult on võideldud ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. sotsiaal-, äh, Slovakkia eesistuja ei kavatse edu-, menetlust viivi-, menetlusega viivitada, kui on tehtud edusamme. ja veel mõned competencies. Let me first take a look kõigepealt vaatame, mis toimub Euroopa Liidu piiridest idas. me näeme rohkem demokraatiat, kuid vähem stabiilsust. kohalikud konfliktid erinevates arenguastmetes, korruptsioon, võimu kuritarvitamine, sotsiaalne ebakindlus, võib võib-olla arvata isegi, et Valgevene on kõige stabiilsem riik idapartnerite seas. see näitab, et Ähm, riskid, mis tulenevad idast, ei ole sugugi vähem tähtsad kui meie lõunapoolsed riskid. hübriidsõda, ähm, pagulased, ebastabiilsus, majanduslik äh, ebakindlus, see on kõik väga ohtlik. idapartnerlus on selleks loodud, et luua äh, vahendeid ümberkujunduseks, moderniseerimiseks, majanduslikuks assots-, assotsieerumiseks äh, aga pärast Vilniuse ja Riia tippkohtumisi on ähm, projektid takerdunud, nüüd on vaja uus algatus teha, nüüd on vaja uut visiooni meie naabruspoliitikale, et äh, äh, kõikehõlmavad äh, vabakaubanduslepingud on väga tähtsad meie jaoks, meie naabrite jaoks, me peame need ellu viima ja me oleme näinud, et viisa liberaliseerimine äh, on äh, samuti tähtis, tahaksime selle ellu viia äh, Gruusia puhul, äh, tahame Ukrainat aidata, see annab nagu selge näite, millist kasu toob koostöö. Ukraina on NATO-st ja Euroopa Liidust väljaspool, ta on Slovakkia ainus naaber, kes on sellises olukorras. meie partnerid ja teised tegijad ka vaatavad, kuidas me suudame stabiliseerida oma naabruskonda. Ukrainas on vaja rahu ja reforme. Ehm, rahuprotsessile ei ole mingit alternatiivi, Minski kokkulepped Normandia formaadis on meie ainus võimalus. ilma Donbassi rahvusvaheliselt tunnustatud ehm, valimisteta ei ole meil võimalik saavutada jätkusuutlikku kokkulepet Kiiev peab olema suveräänne, äh, Ukraina piirid peavad olema äh, rikkumatud, puutumatud, sõltumatud Venemaast. Äh, ja ähm, inimesed arvavadki, et ähm, kui Donbass on autonoomne, siis saab sanktsioonid Venemaale ähm, tühistada, aga meil on vaja ka reforme Ukrainas, meil on vaja võidelda oligarhide vastuse ja see ongi Slovakkia eh, eesistumise üks prioriteet, et toetada sellist arengut. nüüd sise- ja justiitsministrite kohtumisel arutati koos idapartnerite ministritega kõiki neid, neid eh, probleeme, arutati Euroopa Liidu institutsioonides ja minu viimane kommentaar puudutab Euroopa Liidu globaalset strateegiat. see peab olema ambitsioonikas, realistlik, ehm, seda tutvustati parlamendis eelmisel nädalal, aga nüüd tuleb see ellu viia, ehm, ministritega arutame seda veel kaheksateistkümnendal juulil ehm, ja me toetame kõrge esindaja vastavaid jõupingutusi. austatud esimees, parlamendiliikmed, meil seisab palju intensiivset tööd ees, me tahame muuta Euroopat tugevamaks, ühtsemaks, vastupidavamaks, vastupidavamaks erinevatele välistele ohtudele ja loe, loodan, et te toetate meid eesistujana meie püüdlustes. tänan. Thank you very much. Let's open the debate. Mr. Preda for the EPP aitäh ja nüüd härra Preeda Rahvapartei nimel. aitäh äh,, härra esimees äh,, aitäh, lugupeetud minister. ma tahaks, härra minister härra Brock ähm, segab vahele ja ütleb, et kaks minutit saavad koordinaatorid ja ülejäänud poolteist härra Preda jälle. härra äh, minister, äh, tahaksin teid tunnustada selle ambitsioonika eesistumisprogrammi eest, seal on ka piisavalt pragma-, pragmatismi, mida praegune olukord nõuab. ja kuna ma olen Rahvapartei koordinaator ja parlamendi raportöör Bosnia-Hertsegoviina küsimuses, tervitan ma seda, et te olete pannud rõhu laienemisele, muuhulgas ka oma praeguses kõnes ja nüüd saab eesistumisest jälle äh, mm, prioriteet äh, laienemisest jälle prioriteet eesistuja jaoks pärast Hollandit, kelle jaoks see prioriteet ei olnud ja mina tervitan seda, see on meie jaoks oluline, me kõik äh, tervitame seda protsessi, see on oluline rahvaste jaoks laienemisriikides ähm, äh, ja küsimus Bosnia-Hertsegoviina kohta. veidi enne eesistumise algust te väljendasite lootust, et see riik saab rohelise tule komisjoni ähm, küsimustiku jaoks juuni, juulis ja et äh, teie eesistumise ajal saab Bosniast kandidaatriik. aga nagu me täna kõik saame konstateerida, tundub äh, Bosnia eurointegratsioon praegu hoogu kaotamas mm, olevat äh, sisede, siseste probleemide tõttu mm, äh, ja stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu äh, kohandamise tõttu. minu küsimus on, et äh, mida tahate teha järgnevatel kuudel selleks, et neid toetada, sest kui nad ei saa juulist, äh, juulikuus mingit äh, positiivset signaali, siis äh, kõi-, lükkub see kõik äh, edasi mm, kuude kaupa. nii et äh, praegu on tõesti väga blokeeritud kogu areng. aitäh. Well, thank you very much, Mr Panseri. aitäh ja sõna saab härra Panseri. Grazie, signor ministro e.... aitäh, härra minister ma soovin teile edukat eesistumist ja tahtsin rääkida järgnevast. ma arvan, et te olete minuga nõus, kui ma ütlen, et Euroopa poliitikas on ilmselge vastuolu, ühelt poolt on meil tegemist riikidega, kes pärast Brexitit küsivad endalt, ähm, kuidas ennast positsioneerida nüüd uuesti Euroopa Liiduga seoses ja para-, sellega paralleelselt me analüüsime praegu olukorda riikides, kes on alustanud Euroopa Liidu suunas liikumise protsessi, see käib Türgi ja Kosovo kohta, kõigi nende riikide kohta, millest te rääkisite. siin on tegemist äh, tõelise vastuoluga, mis äh, näitab seda skisofreenilist olukorda, milles Euroopa tundub praegu olevat. täna hommikul ütlesite te ja seda väga ausalt, et Slovakkia eesistujana ei lahenda kõiki Euroopa Liidu probleeme, aga on siiski kaks võimalust. Te saate eesistumisse suhtuda nagu notar, ehk te võtate arengud teadmiseks ja siis äh, jätate nende probleemide lahendamise nendele, kes äh, pärast teid eesistujaks äh, on. aga teine variant on, et lõimumisprotsessi süvendatakse, öeldakse välja, millised probleemid meil on, võetakse nende lahendamine päevakorda, see on kindlasti keerukam aga siis meil oleks kaks võimalust näiteks äh, lõpetada laienemine aastast kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja see tähendaks äh, ka seda, et teie eesistumine ku-, kujuneks äh, lõpuks positiivseks, aitäh ja proua Teoharus nüüd palun. So Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εύχομαι στην Σλοβακική Προεδρία κάθε επιτυχία. Proua Teoharus, soovin Slovakkia eesistujale edu. tahaksin teile aga siiski öelda, härra minister, et te ei võta piisavalt arvesse Türgi agressiivset poliitikat omaenda rahva suhtes, ma räägin siin kurdidest, ja agressiivset poliitikat Kreeka suhtes või teiste riikide suhtes, sest Türgi ei tunnusta Küprose vabariiki, kes ju on Euroopa Liidu liige. Türgi teeb reforme Euroopa Liidu nõudmisel, aga te-, viib neid läbi valikuliselt, on lepinguid, mida ei eh, viid-, mida ellu ei ole rakendanud, nagu näiteks Küprose Vabariigi osas eh, tagasivõtulepingud või siis tolliliit, ja keegi ei, ei pane sellist olukorda pahaks, me ei, ilustame olukorda, me ei analüüsi eh, probleeme ja me jätame äh, kõrvale ka Küprose gaasivarud, mis oleks ometi oluliseks maavaraks Euroopa Liidus ja äh, küsimus äh, lepingu sõlmimisest Küprosega enne aasta lõppu, et kui te sellega tegelete, et äh, siis äh, äh, tegelikult Küprose rahvas oleks nagunii selle vastu. vaja oleks enne veel väga paljusid asju tõestada, enne kui Türgi tõesti jõuaks sellisele tasemele, et ta saaks Euroopa Liiduga liituda. ja nagu mõned on öelnud, Türgi ei peaks liituma Euroopa Liiduga kiiresti. härra Ostrevitšus kõigepealt jagan teie hinnangut Varssavi tippkohtumise kohta ja see deklaratsioon, mis allkirjastati eh, NATO ja Euroopa Liidu vahel, eh, vajab tõesti toetust ja see tuleb ellu viia ja ootan teie tippkohtumiselt seda, et eh, tuleks rohkem koostööd NATO ja Euroopa Liidu vahel paljudes aspektides, et tugevdatakse transatlantilist koostööd kõigis valdkondades ja teiseks, äh, Slovakkia kolleeg Fiegel oleks kindlasti nõus äh, teie äh, vaadetega laienemise küsimustes. meil on vaja jätkata laienemise mm, protsessi, me peame laienemispoliitika mm, laienemispoliitika vahendeid paremini rakendama, aga laienemine on oluline, sellepärast et me laiendame niimoodi julgeol-, äh, turvatsooni meie ümber nendes äh, riikides, mis äh, tõesti muutuvad selle tulemusena, nad läbivad demokraatlikke reforme, nii et tõesti väga toetan teid selles küsimuses. ja teie eesistumine, eesistumine puhul on väga oluline Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud äh, stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingute rak-, elurakendamine. Gruusia ja Moldovaga neid äh, ju, lepinguid juba rakendatakse äh, e,, toimub reformiprotsess, poliitiline, majanduslik koostöö, aga ebakindlust on seoses Ukrainaga. tahaksin küsida, milline on teie arvamus, et kas oleks võimalik pärast Hollandi referendumit kuidagi see protsess äh, käivitada uuesti, mida kavatsete teha äh, sellega seoses selleks, et äh, kiirelt lahendada see olukord, mis on tekkinud seoses Ukrainaga? aitäh. härra Kaaver, mina olen üks neist, kes äh, hääletas Brexiti poolt ja tegi kampaaniat Ühendkuningriigis. ja loomulikult äh, ootan huviga, milline saab olema minu äh, riigi äh, suhe Euroopa Liiduga. jah, artikkel viiskümmend, mida arvab eesistuja mina arvan, et mida kauem äh, sellega viivitada, seda rohkem pingeid tekib. et see oleks äh, kõigi huvides, et me võimalikult kiiresti äh, sellega edasi liiguks. ja meil on nüüd ka uus peaminister, kes homme ametisse asub. kas mm, eesist saaks rääkida sellest, et kuidas kavatsetakse Äh, neid küsimusi tege-, äh, lahendada. ja äh, tõesti, laienemine oli ka Brexiti kampaanias väga oluline teema ja meenutaksin ka seda, mida rääkis härra Ostrevitšus Hollandi referendumist, ja laienemine on ju praeguse prior-, eesistuja jaoks prioriteet. härra Sti-, Štetina, palun. Ehm, härra minister, nii teie kui mina oleme elanud osa oma elust ühes riigis, mille nimeks oli Tšehhoslovakkia. ja detsembri viimasel päeval aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaks Tšehhoslovakkia lõpetas oma eksistentsi ning sellest ajast peale eh, nii tšehhid kui slovakid elasid oma riikides ja meil oli ülesanne elada ähm, rahumeelselt äh, koos üksteise kõrval ja me leppisime siis kokku, et äh, me elame koos äh, Euroopa Liidu katuse all ja see ka nii läks, et nii Tšehhi Vabariik kui Slovakkia Vabariik on Euroopa Liidu liikmed. ja nüüd me saame koostööd teha Euroopa Liidu katuse all. ja seetõttu tahaksin esitada küsimuse, mis puudutab Gruusiat, mida te mainisite. Te ütlesite, et kõik eeltingimused selleks, et äh, võimaldada viisavabadust Gruusiale, on äh, täidetud. kas ma saan õigesti aru, kas ma sain teist õigesti aru, kui te ütlesite, et võiks, et viisavabadus võiks olla äh, võimalik, kas te mõtlesite, et äh, Slovakkia Vabariik toetaks viisavabadust äh, Gruusiaga? ja mida te arvate, et äh, mis äh, juhtuma hakkab, kui Gruusia elanikud saavad võimaluse Slovakkiat külastada ilma viisata? aitäh, härra Freund, palun aitäh. Poli-, teie naabri Austria poliitilise partei liikmena tahaks öelda, et me väga tähelepanelikult jälgime Slovakkia poliitilisi arenguid ja ma soovin teid äh, õnnitleda äh, selle puhul, et te saate olla Euroopa Liidu eesistujaks järgmisel kuuel kuul. tahaksin väga lihtsa küsimuse küsida. Te mainisite oma kõnes seda, et kaheteistkümnendal äh, septembril toimub teil Bratislavas Brexiti teemaline mitteametlik tippkohtumine ja, ja mind huvitaks, et kas need viimased arengud, näiteks uue peaministri ametisse astumine homme äh, Eh, Ühendkuningriigis, et kas te ei ole mitte ajast maha jäänud, sest algselt pidi uus peaminister ametisse astuma teisel septembril. Ähm, David Cameron vähemalt äh, kunagi väitis seda, aga nüüd viimaste sündmuste tõttu on äh, areng kiirenenud ja ma tahaks küsida, et äh, kas te kavatsete arvesse võtta seda, neid uusi arenguid ja kas te ei kavatse oma Brexiti tippkohtumist ähm, ettepoole tuua, kus näiteks proua May saaks äh, artikli viiskümmend äh, avalduse teha palju varem, kui algselt plaani, plaanitud? aitäh ja proua Fotiga, palun. Thank you, minister, welcome. aitäh, tere tulemast äh, väliskomisjoni koosolekule, härra minister, ja palju õnne eesistumise puhul, me alati ma alati tervitan seda, kui eesistujariik on Kesk- või Ida-Euroopast, kus ka mina pärit olen. palju õnne teie ja tunnustan teie prioriteetide valikut ja mul on üks spetsiifiline küsimus ja ka üks märkus esiteks äh, sooviks äh, rääkida viisavabadusest äh, Gruusia ja Ukrainaga. et on teatav vastumeelsus mõningate riikide poolt nõukogus selle küsimuse puhul, et milline on teie ajakava selle protsessi ellurakendamise jaoks? ja ja nüüd üldisemalt Ukrainast, ma olen nõus Petras Austrevitšusega, et ähm, kuidas ületada neid ähm, raskusi, mis praegu on seoses äh, assotsieerimise ja stabiliseerimislepinguga. loomulikult äh, ma austan Hollandi rahva arvamust, aga äh, praegu on tõesti olukord äh, ebakindel, see kindlasti on ka Ukraina rahva jaoks äh, väga murettekitav ja nüüd tahaks rääkida ka Krimmist. inimõiguste küsimused Krimmis. me tõesti oleme ka selles osas äh, kasutanud nii-öelda de facto äh, Äh, rääkinud de facto ametivõimudest. Äh, Krimm annekteeriti Venemaa poolt ja seetõttu äh, vastutab Venemaa sealse inimõiguste olukorra pärast. kuidas te kavatsete seda probleemi käsitleda? härra Vaigel, palun. Slovakkia keel on Sloveenia, sloveeni keele sarnane, seetõttu räägin sloveeni keelt, soovin teile äh, edukat eesistumise aega ja olen ka veendunud, et äh, see kujuneb edukaks. oluline on see, et äh, te omistate laienemisele olulist tähtsust. tahaksin teid julgustada ja öelda, et et te tõesti tegelete laht-, tegeleks lahtiste küsimustega mm, kandidaatriikide puhul, näiteks piiriküsimuste ja mõningate muude keeruliste küsimustega ja mulle väga meeldiks see, kui te selle piirkonna hea tundjana omistaks olulist tähtsust ka Albaania kogukondadele erinevates riikides ja nende suhetele Albaaniaga. millist võimalust näeksite teie, et äh, Visegrad äh, mäng-, võiks mängida rolli pagulasprobleemide lahendamisel? ja viimane küsimus, ma palun teilt äh, seda, et te aktiivselt toetaks proua Mogherinit äh, Lähis-Ida küsimuses ja kahe suveräänse riigi küsimuses Iisraelis ja ja kohati tuleb NATO-st äh, üsnagi ähm, karme programme ja plaane. härra Kukan järgmisena, räägin oma emakeelt, ütleb äh, kõneleja. tere tulemast, härra minister meie esimees äh, piirab meie kõneaega, sellepärast on väga raske selle lühikese aja jooksul head analüüsi teha. ma ei ole teiega nõus, et teine poolaasta eesistumiseks on parem kui esimene ja seda suvepuhkuse pärast. ülesanded on samad, aga aega on vähem. Teie mainisite äh, oma sõnavõtus laienemisest ja mina tahaksin ka sellest rääkida. mina usun, et äh, laienemispoliitika on Euroopa Liidu üks edukamaid poliitikaid ja usun seda vastupidiselt paljudele teistele. peale selle ma leian, et see protsess ei ole lõppenud, me peame jätkama, me peame nõudma, et kinni peetaks kõikidest ülesannetest, seda peavad tegema meie partnerid. aga teiselt poolt me ei saa panna mängu Euroopa Liidu usaldusväärsust nende riikide silmis. kui nemad reformid läbi viivad, siis peame ka meie oma lubadustest kinni pidama. Te ütlesite oma sõnavõtus, et äh, Slovakkial on äh, piisavalt võimalusi nendes küsimustes äh, edasi minna. ma julgustan teid, ma toetan teid. Lääne-Balkani riigid olen teiega täiesti nõus selles osas, mida te ütlesite. laupäeval õnnestus mul rääkida härra Vutšitšiga, Serbia ministriga ja tõesti ta ütles sedasama, mida ütlesite teie. ma olen veendunud, et poliitilised investeeringud äh, laienemisse tasuvad ennast tulevikus ära. soovin teile palju edu ja palju jõudu ning häid tulemusi, aitäh! aitäh, järgmisena härra Pitsula, palun. kes räägib ilma mikrofonita? Hello, hello, Mr Minister, it's good to have you with us today. I got aitäh, tere tulemast, minister, mul on paar küsimust, mis puudutavad teie eelmist ametit, kõrge esindaja amet Bosnia-Hertsegoviinas äh, kuidas Brexit laienemist mõjutab äh, just Lääne-Balkani riikides? kas on tõsi see, et kui Euroopa Liidu roll Lääne-Balkanil nõrgeneb, siis keegi teine soovib seda võimuvaakumit ära kasutada Lääne-Balkani puhul on tõesti väga tähtis teada ka seda, et Euroopa Liit ilma Ühendkuningriigita kaotab tegelikult sealses ähm, Euroopa osas tugeva laienemise äh, pooldaja. Te mainisite Bosnia-Hertsegoviinat ka oma sissejuhatavas kõnes kuus kuud pärast seda, kui esitati taotlus liikmesriigiks saamiseks äh, on riik jällegi äh, poliitiliste vastuolude tupikus ja uued valimised sügisel ei tee olukorda lihtsamaks. nüüd ma tahaksin teada, kas ja millal saame me oodata äh, Bosnia-Hertsegoviinalt uut lähenemist pärast seda, kui Euroopa Liit on äh, nüüdseks juba kaks aastat äh, alustanud seda oma uut kurssi. aitäh ja palju edu teile! aitäh ja järgmisena härra Tennesmaeker. aitäh! ma räägin hollandi keelt, ütleb kõneleja. tere tulemast, härra minister! Teie riik, see, kuidas reforme läbi viidi selleks, et Euroopa Liitu saada, näitab, et Euroopa Liidu Äh, välispoliitika mõju on kõige suurem just nendele riikidele, mis soovivad liituda Euroopa Liiduga. nüüd nii Türgi kui Lääne-Balkani riigid on ootetoas ja kahe tuhande kolmandal aastal Euroopa Liit ütles, et jah, neil on liitumisega perspektiiv. aga praegusel hetkel ei saa me eirata seda, et liitumisest oleme me väsinud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Juncker ütles, et järgmise viie aasta puhul Äh, ei tule laienemisi, see tekitas pahameeletormi kandidaatriikides, mis äh, soovivad liikmesriigiks saada, aga ei tee enam reforme, sest nad teavad, et mitte mingit võimalust liituda pole. nii et kuidas vältida nüüd seda, et see laienemise peatamine äh, ei tooks kandidaatriikides Lääne-Balkanil kaasa reformiväsimust, sest see mõjutab ka nende riikide stabiilsust ja peale selle oleks väga tähtis teada ka saada, mis on Brexiti tagajärjed ja tulemused. Ühendkuningriik lahkub, mõned vaesed riigid peavad siis nii-öelda lõhe täitma, kas me oleme valmis äh, selle ülesandega hakkama saada. nüüd see, mida ütles ka kolleeg Teo Haarus Türgi kohta. ma lugesin intervjuudest, et te olete väga positiivselt meelestatud Türgi liitumise osas, aga tegelikult on seal veel päris palju probleeme äh, arvamusevabaduse piiramine, pressivabaduse piiramine, parlamendiliikmete puutumatuse äravõtmise äh, kus teie näete siin edusamme või kas te nõustute minuga, et praegu on tehtud pigem samme tagasi kui edasi? aitäh! aitäh, järgmisena härra Postinaru, palun! aitäh, härra esimees! härra minister, mul on väga hea meel teid siin näha, tere tulemast, mul on väga hea meel, et Slovakkia eesistumine on nüüd äh, stardipaugu saanud. Äh, kolm lühikest küsimust. kõigepealt, äh, mida kavatseb Slovakkia eesistujana teha selleks, et juba alla kirjutatud NATO ja Euroopa Liidu äh, lepingut rakendama hakata. mõeldes nüüd Varssavi tikkumi-, äh, Varssavi tippkohtumise peale, selle peale, et see on poole lihtsalt välispoliitika ja teise poole pealt äh, kaitsepoliitika. Teie teate väga hästi Lääne-Balkani riike. Te olete pühendunud nendele riikidele ja sellepärast liitun nendega, kes küsisid teilt ja palusid teilt, et äh, Lääne-Balkani liitumisprotsess tuleb uuesti käima lükata teades, et see protsess ei lõpe Äh, varsti, aga tuleb anda lootust, äh, tuleb järjekindel olla oma avaldustes, teatud samme tuleb teha selle äh, järgnevatel kuudel juba. ja kolmandaks, mida soovib Slovakkia eesistujana teha selleks, et suurendada teadlikkust julgeolekuprobleemide osas Mustal merel ja Läänemerel, aitäh! aitäh, härra minister! Teil on nüüd kord täis küsimusi, nii et palun hakake vastama. So let me thank you all for your contribution. suur tänu teile kõigile küsimuste eest. aitäh ka heade soovide eest äh, ja see, et äh, toetate laienemispoliitikat kui Slovakkia eesistumise ühte prioriteeti. ei ole mitte mingi juhus, et me laienemispoliitika üheks prioriteediks panime, sest me lihtsalt usume, et me peame selle protsessi usaldusväärsust säilitama, see usaldusväärsus on viimasel ajal kannatada saanud, sest edusamme pole tehtud ja üleüldiselt õhkkond Euroopa Liidus ei ole praegu väga positiivne laienemise suhtes. aga see on üks meie ametlikke poliitikaid, seda on mitmeid kordi öeldud, et tegemist on ühe kõige edukama poliitikaga. on täiesti selge, et see on parim äh, võimalus äh, muuta meie naabrust ja see on ka tegelikult ainus äh, võimalus äh, neid äh, laienemisriike hoida õigel kursil, reformikursil näidates neile võimalikku tulevast äh, liikmelisuse perspektiivi. Need riigid on erinevates äh, protsessi etappides, aga ma arvan, et on väga tähtis, et me jätkaksime nende riikide motiveerimist selleks, et nad oleks tõesti valmis äh, suuri reforme läbi viima ja sellepärast peab neil olema mingi siht silme ees, nad peavad nägema, et liikmelisuse perspektiiv on käegakatsutav ja see tegelikult äh, parandab ka meie tulemusi, sest siis me saame ka mõjutada neid äh, protsesse sealsetes riikides. me ei tohi ära unustada, et meie oleme paika pannud selle protsessi, meie oleme paika pannud kriteeriumid, võrdlustähised nii et kui mitte mingit, äh, mingeid edusamme ei tehta, siis meie mõjud on piiratud. me praegusel hetkel aga kontrollime seda protsessi, meie avame peatükke ja meie saame hinnata, kas nad teevad piisavalt edusamme ja meie oleme need, kes saavad öelda, mida saab veel ära teha selleks, et olukorda parandada. nii et see on meie huvides ja me ei peaks seda kartma ma toonitan seda ja ma tean, miks ma seda ka ütlesin, tõesti, siin on tõesti karmid tingimused paika pandud ja tulemusi auhinnatakse, nii et me ei tohiks arvata, et me oleme kaotanud kontrolli selle protsessi üle. me kontrollime seda protsessi algusest lõpuni ja teades, äh, kui palju positiivset mõju Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele laienemisprotsess on andnud, ei kahtle me, et Lääne-Balkani riikidele on see mõju sama positiivne, just sellepärast me tahame ka sellele protsessile uue hoo sisse anda. hoolitsemas ka selle eest, et need riigid oleksid siis hästi valmistunud ka liikmelisuseks siis hetkel, mil neist liikmed saavad nüüd rääkides Bosnia-Hertsegoviinast. siin oli terve rida küsimusi ka selle riigi kohta. me tõesti soovime, et Bosnia-Hertsegoviina riigist saaks kandidaatriik mina olen osa oma elust veetnud Bosnia-Hertsegoviinas, tean seda riiki väga hästi ja ma usun, et kui nad lõpuks selle protsessi käima lükkavad, siis see protsess muudab ka poliitilist õhkkonda ja poliitikate kujundamist Bosnia-Hertsegoviinas. aga nad peavad kõigepealt miinimumkriteeriumid täitma ja Euroopa Liit on tõesti väga palju pingutanud selleks, et Bosnia-Hertsegoviinal oleks võimalik lihtne neid kriteeriumeid täita, ilma et standardeid äh, madalamaks muudetud. Need stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud tõesti väga tähtis, täpselt samamoodi ka koordineerimismehhanism. me ei saa teha koostööd partneriga, kes ei tea, kes vastutab mille eest ja tegelikult kõik poliitikud Bosnia-Hertsegoviinas on viimase paari-kolme kuu jooksul selgitanud äh, väga täpselt, mida neilt oodatakse. ja meie nüüd eesistujariigina tahame järgmist välisasjade nõukogu, üldasjade nõukogu äh, kaheksateistkümnendal juulil ära kasutada just selleks, et äh, protsess käima lükata. praegu on aga juba kaheteistkümnes juuli ja Bosnia poliitikute poolt ei ole me mitte midagi kuulnud. Nad teavad täpselt, mida nad peavad tegema, kuid praegu näeme me järjekordselt täiesti täiesti mõttetut blokeerimist. Nad äh, blokeerivad äh, läbirääkimisi. Äh, siin on tõesti nokk kinni, saba lahti olukord. nii et üritame veel sellel nädalal midagi ära teha ja loodame, et meil see õnnestub. kui mitte, siis me teame täpselt, milline on poliitiline kalender Bosnia-Hertsegoviinas, nii et kohalike omavalitsuste valimised on oktoobrikuus, mitte mingit aega reforme äh, läbi viia või kompromisse välja töötada enne või pärast ei ole. nii et äh, meie oleme oma töö ära teinud, aga kahjuks äh, on siin vaja kahe poole panust ja teine pool ei ole valmis panustama. Türgi on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis partner tegemist on nii kandidaatriigiga kui ka strateegilise partneriga Euroopa Liidu jaoks, eriti kui me räägime rändeküsimustest. ma usun, et meil on väga realistlik pilt Türgi suhtes ja Euroopa Liit on mitmeid kordi selgeks teinud, et Türgi peab kinni pidama inimõigustest, põhivabadustest. nõukogu jälgib väga täpselt olukorda Türgis ja meil on vaja jällegi avatud dialoogi, meil on vaja tõstatada küsimused ja probleemid, äh, on täiesti selge äh, nii nõukogus kui parlamendis, et keegi ei soovi siin allahindlusi teha ja üks küsimusi on ka suhe Küprosega. meie loodame et läbirääkimised Küprosega viivad saare ühendamiseni ja ma loodan, et see aitab meil ka terve rea muid küsimusi öö, äh, uuesti käima lükata. poliitiline dialoog on palju parem kui üldse mitte dialoogi pidada, nii et sellepärast öö, äh, toetagem seda dialoogi jätkamist. artikkel viiskümmend see on ainus õiguslik äh, vahend, mis meil on ja ei ole mõtet siin spekuleerida teiste võimaluste üle, kuidas äh, Ühendkuningriigi referendumi tulemusega edasi minna. meie oleme selgeks teinud, et äh, me saame aru, et poliitilisel maastikul Ühendkuningriigis on natukene aega vaja selleks, et referendumi tulemusega kohaneda, aga ma eeldaks, et Ühendkuningriigi poliitikud saavad aru, et mitte kellegi huvides ei ole ebakindluse perioodi pikendamine. valijad peaksid teadma, mida nad otsustasid ja valijad peaksid siis ka teadma, milline peaks olema Ühendkuningriigi ja kahekümne seitsme liikmesriigi tulevane suhe nii et äh, ärgem venitagem. ja see tõsiasi, et uus äh, peaminister on nüüd olemas, kiirendab äh, menetlust äh,. ma tean, et jah, et peaministrile siis esitletakse erinevaid võimalusi ja siis äh, peaminister peab tegema ettepaneku tulevaste suhete kohta me ei tohiks ära unustada seda, et Ühendkuningriik jääb sinna, kus ta on ja jääb väga tähtsaks riigiks, tähtsaks partneriks Euroopa Liidu jaoks. on sadu tuhandeid Euroopa Liidu kodanikke, kes elavad Ühendkuningriigis ja väga paljud Ühendkuningriigi kodanikud elavad Euroopa Liidus ja sellepärast on tegelikult meie mõlema huvides see, et me peaksime läbirääkimisi kõige parema võimaliku lahenduse üle pärast brittide lahkumist, arvestaksime nii majanduse kui ka meie koostöö huvidega ja minu väike killuke nõud, mis põhineb ka minu kogemustele härra Steffina ähm, ka vihjas sellele nimelt Tšehhoslovakkia lahtisidumisele, toona õhkkond polnud ka väga hea ja oli väga raske neid läbirääkimisi pidada, aga läbirääkijad olid piisavalt targad, et pidada läbirääkimisi kodanike huvides. me sõlmisime kokku kahekümne kuues lepingus, millega me säilitasime tolliliidu Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia vahel, arvestasime kodanike huvidega ja nüüd on meil tõesti suurepärased suhted äh, Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia vahel ning see on see minu kogemus, millega saan panustada ja ma loodan, et ka tulevastes läbirääkimistes Ühendkuningriigiga lähtume samast vaimus ja ootan siis konstruktiivset suhtumist mõlemalt poolelt. küsimused äh, Gruusia kohta ja viisa lihtsustamise kohta. Euroopa Liit on väärtuste liit ja meile meeldib öelda, et reeglitest tuleb kinni pidada ja seda mõlemal poolel. mitte nii, et meie partnerite kohustustest tuleb tuleb äh, partneritel kinni pidada, vaid meie peame ka oma kohustustest kinni pidama. me pakkusime Ukrainale, Moldovale ja Gruusiale assotsieerimislepingut, vabakaubanduslepingut ja viisasüsteemi lihtsustamist. Gruusia ja Ukraina on tingimused täitnud ja Euroopa Komisjon on seda ka selgelt öelnud. ning nüüd peame meie pakkuma viisavaba reisimist. Gruusia puhul ei tohiks eirata ka poliitilist kalendrit ja arvestama sellega, et parlamendivalimised toimuvad oktoobrikuus ja sellepärast oleks väga hea seda viisavaba reisimist pakkuda võimalikult kiiresti ja ma võin teile kinnitada, et Slovakkia eesistujariigina väga aktiivselt teeb koostööd liikmesriikidega, meie Gruusia partneritega ja me loodame, et meil õnnestub kokkuleppele jõuda nõukogus ja alustada kolmepoolseid läbirääkimisi eh, selleks, et me saaksime parlamendiga nõupidamisi alustada ja me tõesti soovime seda protsessi eh, lõpetada veel enne parlamendivalimisi Gruusias. Eh, ma tean, et see on meie vastutusalas, järgmisena tuleb Ukraina ja komisjon on öelnud, et tingimused on täidetud ja jällegi Äh, tegeleme siis Ukraina puhul ka sama küsimusega ja see lähtudes samadest põhimõtetest. nüüd äh, referendum Hollandis. peame äh, tunnustama referendumi tulemust, aga ma olen veendunud, et Hollandi valitsus leiab lahenduse, mille puhul siis tunnistatakse referendumi tulemust, aga ei takistata ka poliitilise assotsieerimise ja poliitilise lõimimise protsessi Euroopa Liidu ja Ukraina vahel. räägin üleüldiselt Ukrainast, tahan veel kord toonitada kahte suurt probleemi, millega tuleb Ukrainal tegeleda, rahu tagamine ja reformide läbiviimine. rahu puhul oleme tänulikud äh, Prantsusmaale ja Saksamaale, et nad Normandia formaadis äh, haarasid ohjad selleks, et Minski põhimõtetes kokku leppida. Minski kokkulepet tuleb rakendada ja siiamaani ei ole väga palju seda tehtud. ma mainisin seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, et ukrainlased tunnevad, et nad äh, Äh, kaotavad rohkem, kui nad võidavad, äh, sellepärast tuleb meil ukrainlastega teha koostööd, neid aidata ja meil tuleb äh, ühtemoodi tõlgendada seda, milles kokku lepiti, milline, millises järjekorras tuleb neid samme teha. Minsk on ainus platvorm, mis meil on olemas ja sellepärast tuleb meil üheskoos nõuda, et nendest kokkulepetest peetakse kinni ja rakendatakse nüüd Krimmist rääkides, siis on asi täiesti selge, mitte mingit ebakindlust või ähvasust siin ei ole, on selgelt öeldud, et äh, Krimm okupeeriti. tegemist oli Ukraina põhiseaduse rikkumisega. Euroopa Liit ei tunnusta Krimmi okupeerimist ja ei kavatse seda ka teha ning me jätkame Ukraina territoriaalse terviklikkuse nõudmist ja me kavatseme ka konkreetselt äh, sammudega seda näidata. nüüd rääkides veel sellest, mida mainis härra Vaigel, äh, suhted kandidaatriikide vahel, see on tõesti väga tähtis. Äh, ja mul on väga hea meel näha, et olukord paraneb ja et riigid sealses piirkonnas on aru saanud, kui tähtsad on heanaaberlikud suhted, kui nad tõesti soovivad ka äh, Euroopa Liidu kandidaatriikideks saada. Slovakkia ja meie oma eesistumise ajal toetame Federica Mogherinit tema pingutustes äh, Lähis-Ida äh, rahuprotsessis selleks, et jõuda kahe riigi lahenduseni, see on ka meie ametlik seisukoht, olukord on keeruline aga meie juhtmõtted on selged, me, meil on väga hea meel, et selle küsimusega tegeletakse ja me anname abi ka kõrgele esindajale, juhul kui ta peaks seda küsima. nüüd NATO ja Euroopa Liidu ühisdeklaratsioon. jällegi, tegemist on kahe kogukonnaga, mis põhinevad samadel väärtustel, meil on äh, Äh, ka liikmesriigid, kes on samad, äh, meil on ühised eesmärgid, et sellepärast mul on väga hea meel, et institutsioonilistest tõketest on üle saadud ja mul on väga hea meel, et koostöö osas sõlmiti kokkulepe, sellele kirjutati alla. ja nüüd äh, tuleb vaadata üle meie finantsvahendid, ka ülejäänud ressursid ning tõhusamalt hakata täitma äh, eesmärke probleemide lahendamisel. aitäh härra Kukanile toetuse eest, ma olen nõus kõigega, mida ütles laienemisprotsessi kohta ja me anname endast parima, näitamaks, et me oleme tõesti usaldusväärsed, kui me räägime oma kohustuste täitmisest. härra Pitsula, ma ei usu, et Brexit mõjutab laienemisprotsessi. aga muidugi pärast äh, äh brittide lahkumist äh, ei pea me mitte ainult Ühendkuningriigiga läbirääkimisi pidama uue lepingu üle, vaid me peame ka Euroopa Liidule uue visiooni välja töötama, sellise, mida toetaksid ka tugevalt meie kodanikud. ja kui meil see õnnestub, siis äh, saame me ka tegelikult suurendada Lääne-Balkanile oma mõjujõudu. Lääne-Balkan ei ole vaakumis, seal on ka teised äh, osapooled ja me peame tõesti tunnistama seda, et kui Euroopa Liit otsustab äh, sealt lahkuda, siis äh, loodus tühja kohta ei salli. ja Euroopa perspektiiv on parim perspektiiv, mitte ainult nende riikide jaoks, vaid ka meie jaoks. ma rääkisin juba Bosnia-Hertsegoviinast. härra Freud, teie küsisite Bratislava tippkohtumise kohta ja selle ajastuse kohta ma ei usu, et siin peaks kiirustama või äh, ette aimama, mis tuleb, äh, sest äh, me ei räägi seal mitte ainult brittide lahkumissoovist, vaid me räägime ka sellest, mis saab Euroopa Liidust pärast brittide lahkumist. me peame ennast ette valmistama ja me oleme välja töötamas sõnumeid see ei ole lihtsalt üks tavaline järgmine tippkohtumine, see on esimene ametlik tippkohtumine väljaspoolt Brüsselit pärast seda, kui Lissaboni leping rakendus, aga see on ka esimene tippkohtumine pärast Ühendkuningriigi referendumit ja sellepärast on tähtis kohtumise kvaliteet, mitte ka see, millal see toimub. me peame kodanikega suhtlema ja nad tõesti ootavad meilt äh, äh, seda, mida nüüd juhid ütlevad, nii et kuusteist september on tõesti väga hea kuupäev. härra Temesmaeker, te küsisite liitumisväsimuse kohta ja ka väsi, reformiväsimuse kohta laienemisriikides. ma arvan, et tegelikult ma vastasin juba sellele, et ütlesin, et väsimus on olemas, sest äh, nad ei näe edusamme ja nad kaotavad usu ja ka eesmärgi silmist ja tegelikult ka ei usu nad enam meie tõsiseltvõetavusse. nii et parimaks vastuseks on protsessi jätkamine, see peab põhinema tingimustel ja mõlemad pooled peavad kohustustest kinni pidama ning partnerid on ka sellest aru saanud, et Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv on ka nende jaoks parim perspektiiv ja Türgi puhul, nagu ma ütlesin, kriitiline dialoog on tähtis, siiralt asjadest rääkimine, kiita, kui on vaja kiita ja kritiseerida, kui on vaja kritiseerida. ma arvan, et see on parim lähenemine Euroopa Liidu jaoks. tundub, et nüüd olen vastanud kõikidele küsimustele. aitäh, meil on siiski üks kolleeg, see oli minu viga, ma ei maininud nimelt õigel ajal teda. härra Korvin Mikke soovib ka veel küsimuse esitada aitäh, härra esimees. Teie ekstsellents, ma saan aru, et Luganskile ja Donetskile soovite täielikku autonoomia anda, aga võib-olla Harkov, Zaporožne, äh, Kaspatkatia võivad ka mingil hetkel autonoomiat hakata nõudma. see on täpselt see, kes soovib Ukrainat destabiliseerida, soovib, kas ta ei arva et äh, lahenduseks peaks olema see, et me Luganskile ja Donetskile anname sõltumatuse ja siis nad jäävaks ka puhvriks Ukraina ja Venemaa vahele I, I autonoomia destabiliseeris Ukraina. autonoomia destabiliseerib Ukrainat härra Laitšak, Ukraina territooriumi jagamine on puhtalt Ukraina parlamendi kätes ja meie usume, et äh, detsentraliseerimine teatud määral on kasulik, nii nagu on seda tehtud ka meie riikides, aga kaugemale me ei läheks, sest me peame siiski Ukraina suveräänsust tunnustama ja Ukraina peab ise otsustama oma tuleviku üle. Thank you very much, minister aitäh, härra minister! palju edu teile järgnevatel kuudel! aitäh teile! Kolleginnen und Kollegen, where is my voting card? Ja, ah, super. Let's start. lugupeetud kolleegid, alustame. Ah, palun vabandust, aga ma pidin äh, hüvasti jätma äh, välisministriga härra Carrara peab lahkuma natukene varem ja siis me peamegi alustama tema, eh, tema raportiga kõigepealt, see on juriidilise isiku vastutus inimõiguste raskete rikkumiste puhul kolmandates riikides. Ignacio Carrao, kas te soovite veel midagi lisada, öelda midagi? seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, <laughs> vastu võetud kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga kaheksakümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kes on teise osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud ja kaheksateist poolt, nelikümmend seitse vastu, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksakümmend kolm, ähm, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga sada neliteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada kolm, kakskümmend kolm poolt, vastu,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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, kolmkümmend kaks, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. veel kord hääletame kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakssada üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. Eh, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd eh, identsed kakssada kümme, kakssada seitse, kakssada kaheksa. Eh, proua Veeber on sama muudatusettepanekut kaks korda esitanud, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletamine on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. kakssada kümme, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks poolt, äh, kahes osas, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks, kakssada kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanekud kakssada kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, kas kontrollime? Mm, lõige kakskümmend kaheksa kontrollime hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm kompromiss kolmkümmend neli. hea, äh, et härra Kaaler nii tähelepanelik on. kompromiss kolmkümmend neli kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu er, kontrollime hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kolmkümmend kaks vastu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja härra Schaffhauser on esitanud muudatusettepaneku, mille üle me hääletame nüüd kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks ja viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt kompromiss viis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 kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud. veel kord kontrollime, muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud. kontrollime kakskümmend. Twenty. Abstimmung ist geschlossen. hääletamine lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, kaks, kolmkümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vas-, kes on, kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus äh, rapi- äh,, raportööre tervikuna, hääletus alanud.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 die der Berichterstatter mit den Schattenberichterstattern gemacht haben. Wir kommen jetzt zum Bericht Hatschigorio. und äh, überlegt. Äh, äh, tegemist on veeldatud maagaasi ja gaasi hoiustamise Euroopa Liidu strateegiaga, kas raportöör soovib sõna, ei soovi. ja seega hakkame hääletama, kompromiss üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas kontrollime nelikümmend seitse? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss, kontrollime nelikümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud, kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend vastu, üks erapooletu vastu võetud. kompromiss viis, kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, elektrooniline lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, kuuskümmend poolt, viis vastu, kaks erapooletut, vastu võetud ja samuti palju õnne raportöörile. Wir kommen jetzt zu dem Bericht äh ja nüüd äh, inimõigused ja ränne kolmandates riikides. proua Veržia raport, proua Veržia soovib teha avalduse, kui ma õigesti aru sain. Oui, merci, monsieur le président. suur aitäh. see raport äh, oli nüüd äh, natukene keeruline, arvestades fraktsioonide eri seisukohti. Ähm, mul on ikkagi hea meel, et et koostöö variraportööride vahel laabus hästi. kõik näitasid üles palju head tahet, et leida kompromiss mitmetes küsimustes. üle kolmesaja muudatusettepaneku tehti esialgu. tahaksin öelda suur aitäh kõigile, kes osalesid selle raporti väljatöötamisel, eriti nõustajaid erinevatest fraktsioonidest, teisi parlamendisaadikuid ja eriti tahaksin tänada Marjot kes tegi väga palju ära, et see raport ikkagi valmis saaks ja loodame, et see, et see nüüd ka on hea raport. sellega on tegeldud üle ühe aasta juba. aitäh ja nüüd äh, hakkame hääletama. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime, seitsekümmend üks, teine osa Antra. hääletamine lõppenud, kakskümmend kolm poolt, nelikümmend vastu, tagasi lükatud. ja nüüd jätkame kompromissiga kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend üheksa vaba hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga sada üks kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusettepanekuga sada kaks, samuti kolmes osas. iga eh, muudatusettepaneku esitajast saab ühe osa, kes on esimese osa poolt, kes on poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kontrollime sada viis. hääletamine lõppenud. nelikümmend üks poolt, kakskümmend üks äh, vastu, napilt vastu võetud kompromiss kuus kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist. poolt, vastu, erapooletud, arvan, et tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss, äh, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapoolet-, äh, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, poolt, vastu, kordame, kes on poolt, sada kuuskümmend üks. kes on vastu? kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud. kontrollime sada kuuskümmend üks. paljud jäid erapooletuks. hääletamine lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, kakskümmend erapooletut kotkab silm tõesti. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kordame veel kord, sada kuuskümmend neli, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaks kahes osas, kes on esimese osa poolt, kes, <clears throat> kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja kes on teise osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontroll, kontrollime saja kaheksakümne teise teist osa, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, seitseteist poolt, kolmkümmend kaheksa vastu, kümme erapooletut, tõesti väga napilt tagasi lükatud. sada viiskümmend, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu e, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid äh, ja teised enam ei hääletagi? kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kakssada kakskümmend viis. klaasupuudu hääletamine lõppenud. Äh, kompromiss seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist, poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist, üheksateist, kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend üheksa vastu, vast-, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kompromiss kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt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 kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada viiskümmend, kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kakssada üheksakümmend viis. hääletamine lõppenud, kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend üks vastu, vastu võetud kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kolmsada poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletamine on lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, kolmkümmend üheksa vastu, tagasi lükatud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek kümme, kes on poolt? kes on vastu? veel kord kümme, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? jah, koos suulise muudatusettepanekuga. kui ei ole vastu võetud, siis hääletame alati koos suulise muudatusettepanekuga. vastu võetud. kolmteist poolt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 kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud Va kolmkümmend kaks, kontrollime. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend üks vastu, vastu võetud ja nii kolmkümmend üks, kolmkümmend kolm ei hääleta, kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, veel kord kolmkümmend neli, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt see nelikümmend üks ei lange ära, tuleb hääletada nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Vi-, viiskümmend neli kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend üheksa vastu, tagasi lükatud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 hääletamine lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend üks vastu, vastu võetud. ja suuline muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, arengukomisjoni seis-, arvamus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud erapooletud on vastu võetud siin, TV5, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. TV6 poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaheksa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 seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, üheksateist poolt, vastu, kontrollime. hääletamine lõppenud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. elektrooniline lõpphääletus. hääletamine lõppenud. nelikümmend seitse poolt, üksteist vastu, üks erapooletu, palju õnne heale raportöörile! Jetzt kommen wir zu. Hm? Diesen hier? Yeah. Wir kommen now zu äh, der Läheme edasi. AKV Euroopa Liidu suhted. raportöör on veel midagi veel öelda? ei ole muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks uuesti, kes poolt, kaks, muudatusettepanek kaks, ütleb esimees, siiski muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ei, ei, ei. või siiski jah hääletus on lõppenud. kah väga napilt. kolm kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. nüüd Breda suurest pettumusest enam ei hääleta tagasi lükatud. neli poolt, ei, langeb tegelikult kõik ära järjest. üksteist, seitse siiski, seitse, kes poolt ei lange ära, mulle öeldi, sest ühte ja kahte ei võetud vastu nii et peame hääletama seitsmenda üle. kes toetab seitset? kes vastu, kes erapooletu? ei ole vastu võetud. viis, kas see võeti vastu, muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitseteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend seitse kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt. vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaheksa kolmekümne viie vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt vastu mis see üldse on, mida me hääletame? kakskümmend neli vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus langeb ära, kakskümmend seitse. ainult teine osa. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu. veel kord, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse kontrollime kon-, kolmekümmend kuud kontrollime. Leeds hat gezuckt beim Jahr. Leeds äh, seal ei näidanud selgelt, nelikümmend üks kahekümne nelja vastu. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend viis, ei, nelikümmend kolm poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. see nüüd küll selge ei olnud, uuesti nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üheksa, viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend, ei, kõik langeb ära. kuuskümmend neli. kuuskümmend neli, kes poolt, ah, see on kolmes osas. neljas osas suisa. eriti tähtis muudatusettepanek. esimene osa, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend seitse, kolmkümmend seitse vastu tagasi lükatud, kolmas osa, kes poolt, vastu kontrollime. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks kahekümne viie vastu vastu võetud, neljas osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis. poolt, vastu, veel kord kuuskümmend viis, kes poolt? milline, kas te olete nüüd terve fraktsiooniga poolt, kes on vastu? erapooletu, vastu võetud. sada kaks, kes poolt kas seitsekümmend kaks võeti vastu? seitsekümmend kaks. Where does it fall? kuuskümmend viis võeti vastu, no aga te peate ütlema mulle seda. kust mina tean, et kuuskümmend viis võeti vastu? sada kaks, sada kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu. kontrollime How should I remember what the meet as was adopted? incredible. I've not said that. Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud äh, kakskümmend kaheksa kolmekümne viie vastu tagasi lükatud. edasi seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. kaheksa viiekümne kaheksa vastu tagasi lükatud. tõesti, kallid kolleegid, palun tõstke kätt. isegi kui elektrooniliselt ei ole hääletus. seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ei, seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis lükati tagasi seitsekümmend seitse ei loe siin seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli, kahekümne kaheksa vastu. vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi terve rida ühesuguseid muudatusettepanekuid. kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. no ma võtan tšekk. no kontrollime siis. Abstimmung ist geschlossen mit 25 zu 30 lõppenud hääletus kolmkümmend viis kolmekümne vastu, vastu võetud. edasi üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu. veel kord, üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Aloisia, kohe saad. kontrollime hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm kahekümne kuue vastu, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaheksa kahekümne vastu vastu võetud. sada mis oli nelikümmend neli, kuuskümmend viis või üheksakümne tulemus, kas nad võeti vastu? langeb ära, nii et sada üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi elektrooniline hääletus teksti üle muudetud kujul. hääletus on alanud. No, where is this here? How can we shoot a large too? Well, bad planning. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud äh, viiskümmend kolm kümne vastu. ma leian, et see oleks hea, kui me ei ürita kompromissettepanekuid välja töötada siin ei ole olnud isegi mitte kompromissile jõudmise üritamisele jõudmise poegagi olnud ja nii palju, kui ma aru saan, isegi raportöörid ja variraportöörid ei saanud kokku. ma ei leia, et see oleks korrektne käitumine, sest mina leian, et variraportöör ei peaks, raportöör ei peaks kogu oma äh, Äh, arvamust sisse kirjutama, vaid peaks arvestama terve fraktsiooni arvamusega ja sellepärast tuleb jõuda kompromissile. kui kompromissile ei ole võimalik jõuda, siis olgu, aga üritama peab vähemalt. härra Fleckenstein. härra Fleckenstein. Teil on õigus ja peale selle tahtsin öelda, et võib-olla tulevikus sellistelt raportööridelt peaks äkki ära võtma mandaadi ja äh, uue raportööri määrama, sest niimoodi ei ole küll mõtet tööd teha. ma leian, et järgmisel võimalikul juhul juhatuse koosolekul me sellest just rääkima peamegi, selleks et siin ka seisukoht välja töötada. aitäh ja nüüd läheme Castaldo raporti juurde. härra Kousu, palun. härra esimees Hispaanias toimusid valimised. härra Kouso, igal pool on valimised, siis kas antakse mandaat tagasi või leitakse siiski pool tundi aega, kui siia tullakse? aga? ei no jaa, aga ma saan aru, et see ei toimunud mitte põhimõtteliste küsimuste pärast, ja see tõesti nüüd oli teil tõesti põhjus ja natuke vähendab see teie süüd, aga nüüd kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa, kahekümne seitsme vastu. viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kontrollime hääletus on lõppenud kakskümmend üks kolmekümne nelja vastu tagasi lükatud. kuuskümmend neli, viis, kuus ja seitse, kes poolt, vastu. aga kus see kuuskümmend kaheksa siis on? langeb ära, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend poolt vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. edasi kaheksa, ei, kaheksakümmend. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuus kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üksteist on lingvistiline, sada kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu ta,, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend poolt, vastu erapooletu. sada kolmkümmend üheksa ei võetud vastu. sada kolmkümmend üheksa, keegi ei toeta ju. vastu erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend sada nelikümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks. sada nelikümmend üks, kontrollime. Forty one. Closed. hääletus on lõppenud kakskümmend viis kolmekümne kolme vastu, sada nelikümmend kaks poolt, vastu. väga vähe näitate käsi, sada nelikümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks, kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi suuline muudatusettepanek lõikele kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. veel kord sada seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend neli kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletu. kontrollime Die Abstimmung ist beinahe geschlossen mit 25 zu 1. hääletus on lõppenud, kakskümmend viis kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt vastu. veel kord, võtame nüüd kogu jõu kokku. sada kaheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada 100 üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. Die Abstimmung ist zum wiederholten Male gest- hääletus on jällegi suletud, ilmselgelt tagasi lükatud aga iga kord karjute. ma olen juba mitmeid kordi siin kontrollinud äh, rohkem kui tavaliselt lootuses, et te lõpuks näete, milline tulemus on. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletu kakssada üheksateist poolt, vastu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud, üheksateist neljakümne vastu tagasi lükatud kakssada viiskümmend viis poolt, vastu. veel kord, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu. nüüd on küll segane olukord, kontrollime. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kahekümne kuue vastu, vastu võetud kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kuus, osade kaupa. aa, seal all on kirjas, et langeb ära, mitte üleval. härra Korvil, aitäh, et kaasa mõtlete. kakssada viiskümmend kuus esimene osa, seda pole vaja hääletada, teine osa ka ja kolmas osa. siin on ainult esimese osa all kirjas, et langeb ära, kas see kehtib ka teise ja kolmanda osa kohta? mis saab osadest kaks ja kolm? võib-olla tuleme kahesaja viiekümne juurde, kuue juurde tagasi, kui nad on kontrollinud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, kontrollime. mis oli? kakssada kuuskümmend seitse on see, mida praegu hääletame. hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa, kaheksateistkümne vastu vastu võetud, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja mis saab sellest kahesaja viiekümne kuuest? tuleb hääletada. kakssada viiskümmend kuus, teine ja kolmas osa. teine osa häälet-, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa, kes poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud. edasi põhjenduspunktid seitseteist, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksateist poolt. ma ütlesin, et vastu võetud see oli suur viga minu poolt. kakssada seitseteist, seda ei võetud vastu, kaheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm osade kaupa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ka-, kolmkümmend neli poolt, vabandust, kakskümmend neli poolt, vastu, aitäh, härra Kaaler, erapooletu, erapool-, vastu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt. härra Panseri, palun. tahtsin lihtsalt öelda, et sisu on hea, aga põhjenduspunktist B tuleks ära võtta ja mujale panna. mis muudatusettepanekust te räägite, küsib härra Prokk. kolmkümmend üks, ah soo, ja, ja. kolmkümmend üks. kes on poolt? nendel tingimustel vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. härra Castaldo jah, härra esimees, lihtsalt Äh, suuline muudatusettepanek selle kohta. kolmkümmend kaheksa ja nelikümmend kaks on need muudatusettepanekud, mille kohta on meil suuline muudatusettepanek. selle muudatusettepanekuga tuleks sinna sisse kirjutada viimase paari aasta jooksul esimees mikrofonita. jah. Is Frau Fortmanns damit einverstanden? proua Vautmans, kas te olete sellega nõus? It's okay? olete nõus, härra Vautma- äh,, proua Vautmans? hästi, siis hääletame kolmkümmend kaheksa koos selle lisandusega, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud. nelikümmend kaks langeb ära. kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu erapooletu vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt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 muudatusettepanekud üheksa ja kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. mis on sellega, küsib esimees. neliteist poolt, vastu, erapo-, veel kord, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus tekstile muudetud kujul elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, viiskümmend üks poolt, kaks vastu, neli erapooletut, raport on vastu võetud ma teeksin nüüd ettepaneku, et kuna meil on nüüd veel laiendatud juhatuse koosolek, et teeme kõige tähtsamad küsimused ja ülejäänu üritame kirjalikult läbi arutada. härra Fleckenstein. härra esimees, palume laiendatud juhatuse edasi lükata, meil oleme üle tunni juba ajast maha jäänud, jah, aga see on viimane kohtumine enne suvepuhkust, aga siis ilma sotsiaaldemokraatideta, mul on väga kahju ma ütlesin, et teeme kõige tähtsama ja kõige muu arutame siis kirjalikult ära. ainult seda, mida täna on vaja kindlasti teha. jah. Enlargebüro, was müssen wir dringend machen? Ich wünsche allen eine nice summer holidays. soovin kõigile ilusat suvepuhkust. ja, was ist jetzt dringend notwendig?